cari colleghi head kolleegid è con grande piacere che do il benvenuto suure heameelega tervitan tänasel täiskogu istungil Saksamaa Liitvabariigi presidenti. kallis president, tahaksin teid tänada tänase külaskäigu eest Te olete teisel missioonil väljaspool Saksamaad pärast Pariisi külastkäiku eelmisel nädalal ja vaevu kolm nädalat pärast siis valimist, üheksateistkümnendal märtsil. tänane teie siinviibimine näitab, et olete pühendunud Euroopale. see nõuab palju julgust parema Euroopa tagamiseks, kus meil on kõikidele vabadus tagatud ja kus töötame ühiselt õigluse ja jõukuse nimel. ma olen veendunud, et seda julgust teil on ja olen kindel, et leiate sama julguse ka siit meie parlamendist. Teie siinviibimine tuletab meile meelde ka seda, kui palju on äh, teie koduriik Euroopa arenguks pühendunud. ja kui palju on pingutatud selleks, et Euroopa Liit äh, oleks õnnestunud projekt. me teame, et me oleme läbinud keerukaid hetki, kuid meie liit on alati suutnud leida õige tee ning suutnud pakkuda õigeid lahendusi. lugupeetud president ma ei taha teilt täna nõuda vastuseid, vaid palun, et te töötaksite koos parlamendiga meie ühise tuleviku nimel. sõna on teile ja suur aitäh, et täna siin Strasbourgis koos meiega viibite. austatud härra president, kallis äh, Antonio, kallid parlamendisaadikud, äh, Jean-Claude, komisjoni president, daamid ja härrad. minu jaoks on tõesti suur äh, rõõm ja au teiega täna siin selles vaba sõna ja avatud debattide kantsis viibida. aga, kallid sõbrad, minu rõõm ei ole täna piiritu. mõru tunne on esimest korda siin täiskogu ees äh, rääkida nii napilt pärast seda, kui üks liikmesriik otsustas algatada Euroopa Liidust väljaastumise ja homme võtate te siin parlamendis antud teemal seisukoha. minu meelest äh, on see kibe mitte ainult poliitikuna, vaid peaasjalikult Euroopa kodanikuna. me, võib-olla te teate, ma olen umbes sama vana kui Euroopa Liit kui ma sündisin aastal tuhat üheksasada viiskümmend kuus, olid üle terve Euroopa need haavad meie linnades veel näha, mis äh, Hitleri Saksamaa vallandatud äh, sõda tekitas. veelgi sügavamad olid need haavad meie naabrite südametes. ja sellegipoolest ulatasid nad just nimelt sellel ajal toona minu riigi suunas äh, rahu käe üheskoos Roomas kuuskümmend aastat, lõid nad äh, uue Euroopa vundamendi. kui ma kooli läksin, saagisid noored juba sümboolselt äh, Euroopa piiride tõkkepuid. et näidata, me tahame rohkem Euroopat. saavutatust ei piisa meile tuhande üheksasaja kuuekümne kaheksandal aastal langesid äh, tollipiirid Euroopa sees ja pikad veokite järjekorrad Euroopa piiridel vajusid minevikku ja vähemalt äh, veokite järjekorrad lühemad. kui ma uni-, ülikooli läksin, oli Euroopa tõmme nii suur, et Euroopa lõunaosas olid inimesed Kreekas, Portugalis ja Hispaanias mitte ainult minema pühkinud diktatuurid, vaid äh, ehitanud äh, tee üheskoos äh, vabaduse ja demokraatia ja ühtse Euroopa suunas. tuhande üheksasaja kaheksakümne üheksandal aastal kirjutasin viimaseid ridu oma doktori äh, töös ja langes Rooma, Berliini müür. selle langetasid julged idaeurooplased, kes võitlesid rahumeelselt vabaduse ja dreemi-, demokraatia suunas. Nad ei toonud kaasa mitte ainult minu kodumaa ühendamise, vaid ka terve Euroopa ühinemise. daamid ja härrad, kõik see ja veelgi enamat on äh, sees selles äh, Rooma avalduse lauses, me oleme oma õnneks ühendatud. kõik see suur pärand, mille jätsid meile meie isad ja emad Euroopana me ei taha, me ei tohi anda seda pärandit ja jätta seda pärandit äh, Euroopa vastastele, see on meie ühine ajalooline ülesanne. kui ma vaatan tagasi oma elu viimasele kuuekümnele aastale ja Euroopa Liidu viimasele kuuekümne aastale, siis äh, mõjutab minu nägemust kindlasti uue Euroopa kasvamine ja selle saamise lugu. Te toona äh, sõjajärgse Euroopa puudusest äh, kuni lootuse kandjaks õiglasema ja rahumeelsema maailma suunas. paljudele tundus see nii ja paljudele tundus, et see, mis on saavutatud, jääb ka igaveseks nii. aga ma olen oma elu jooksul näinud ka Euroopa vaeva, kriise, vasturääkivusi, tagasilööke. ma olen pidanud aru saama sellest, et äh, usk paljude jaoks minu põlvkonnast see, et Euroopa tee on tagasipöördumatu, oli vale arusaam. ei, Euroopa tulevik ei ole kindel, ta pole seda kunagi olnud ja seda me teadsime juba enne Brexitit mulle tuleb meelde, daamid ja härrad, aasta kaks tuhat viis ma olin äh, toona oma riigi välisministriks äh, saanud ja just siis äh, oli purunenud unelm Euroopa põhiseadusest. ma tean veel väga hästi, kui paljud meist olid toona pettunud, kuid sama hästi mäletan ma veel seda, kuidas meie ja ma kujutan ette, et väga paljud teist siin kojas võtsid ennast uuesti kokku ja tegid seda, mida Euroopa oskab kõige paremini, püsti tõusta ja edasi tegutseda. me võtsime, haarasime telefonid, kuulasime teineteist ära, istusime pikki öid läbirääkimiste laua taga ja ehitasime tükk tükki haaval eh, Lissaboni lepingut. mida ma sellega kõik öelda tahan, daamid ja härrad? Euroopa pole olnud kunagi midagi lihtsat. Euroopa on keeruline ja tõesti pingutusi nõudev projekt aga see vaev on seda väärt. Euroopa maharääkijaid, nende vastu tuleb astuda, nende vastu peab astuma ühes koostöö kasvav heaolu ja seitsekümmend aastat rahu, see on see lubadus, mis on Euroopa andnud oma kodanikele, aga mitte kunagi varem oma ajaloos pole see lubadus iseennast täitnud, see on, pole ennast, seda pole kunagi saavutatud siis, kui äh, lähtutakse äh, natsionalistlikust väitlusest, vaid ainult euroopalikust mõistlikust, mõistlikkusest. ja just sellepärast olengi ma tulnud täna siia teie ette. Äh, Saksamaa Liiduvabariigi presidendina tahtsin ma oma esimese kõne väljaspool Saksamaad pidada mitte kusagil mujal kui siin Euroopa Parlamendis just praegu ajal, mil järjest rohkem eh, kasvab nende arv, kes tahaksid põgeneda, kes lärmavad alla, kes on lärmavad allakäigu profeedid, tahan ma võidelda Euroopa eest kodanikuna, nii nagu väga paljudki teised kodanikud sellel nädalal tundsid, jah, ma tahan Euroopat ja liidumaa presidendina võin ma teile öelda jah, enamus äh, sakslasi tahavad Euroopat, me ei taha tagasi pöörduda minevikku, vaid käia edasi ühi-, ühisel teel parema Euroopa tuleviku nimel. ja kui me ütleme jah Euroopale, siis äh, me ei tohi ka asju ilustada me ei tohi tagasi põrkuda ka vasturääkivuste eest. Need, kes ütlevad jaa Euroopale, ütlevad ka jaa keerulistele ja pingutusi nõudvatele eh, asjadele Euroopas ja asjadele Euroopas, mis ei ole valmis. see, et poliitilised lahendused on keerulised ja vaevalised, eh, seda teate teie paremini kui kõik teised siin ei kohtu mitte ainult eh, teineteisele vasturääkivad huvid, eh, vaid ka erinevad kultuurid, keeled ja traditsioonid. Euroopa mitmekesisus on seiklus, aga ta on piinarikas. ja eh, ma kuulsin just ka Antonio käest, kui raske see teinekord olla võib, aga seda ongi tänases Euroopas vaja. seda, et me ei kaevuks äh, vaid et me üritaksime, et me ei kaeble ainult nende lõhede üle, mis on tekkinud Euroopas või tõmbume tagasi natsionalistlikesse nurkadesse, vaid et me üritame tõsimeelselt leida viis, kuidas üle nende äh, lõhede saada. sinna hulka kuulub ja kuulus ka alati varem Euroopas see veendumus, et ka teistel võib olla õigus Euroopa ehitati üles sellele tõdemusele, et teistel võib olla õigus. Euroopa edu taga olid alati kompromissid. Euroopa edu taga olid alati vaevalised, aga just nimelt rahumeelsed eh, huvide lepitamised. selle eest seisab ka see parlament, kakskümmend kaheksa liikmesriigi, kes üldse tahaks saada parlamendisaadikuks, kui tal ei oleks eh, tahet äh, veenda ja olla valmis ise veenda, veendud saada. kui me ei ole kirglikud äh, selle ülesande suhtes, äh, siis me ei saavuta midagi ja kõik, kes te siin olete kirglikud, te, teid ma kõiki austan siin saalis ja toetan. ma toetan teid sellepärast, et ma tean, et on ju ka teisi, on piisavalt teisi jõude nii, kes ikka nagu alati pakuvad väga lihtsaid äh, vastuseid, tugev käsi, äh, selged vaenlaskujud. me näeme, et äh, fassinatsioon autoritaarse järele kasvab meie ümber, mitte ainult Euroopa piiridel idas ja läänes, vaid ka siin meie sees populistid maalivad maailmast mustvalge pildi ja lõikavad neist hirmudest poliitilist profiiti. ma ei taha häire külla lüüa parlament kannab äh, riiud välja, neid on isegi vaja, aga ma ütlen ka seda, et need, kes demokraatlikke institutsioone ja parlamente peavad aja raiskamiseks, kes kompromissivalmidust peavad nõrkuseks ja kes äh, ei suuda eristada faktide ja valede vahelt, need kõigutavad demokraatia alustalasid ja nemad peavad meie veendunud ja ühisest vastulauset ka kuulma. maailm, milles me elame, on ebakindlam ja arusaamatum. paljude inimeste jaoks tekitab tulevik muret hirm, et kaob kontroll, nad on vastuvõtlikud nende peibutustele, kes ütlevad, et tulge tagasi ehm, vanade rahvusriikide akende taha, paneme piirid kinni, eh, tõkked tagasi, ainult niimoodi saame tagasi oma suveräänsuse, see ei ole mitte ainult aga na-, naiivne, vaid ka vastutustundlik, kui me ütleme inimestele, et sellised ohud nagu terrorism või eh, kliimamuutused, mis ei tunne piire, et seda oleks või-, neid oleks võimalik pidurdada müüride ja tõkkepuuduga. Eh, on äh, vastutustunnetu, kui me ütleme inimestele, et maailmas, mis muutub järjest keerulisemaks, et on võimalikud lihtsad lahendused ja ei ole vastutustundlik öelda inimestele, et selles maailmas äh, võiks üks riik olla äh, kõlavam äh, maailmas kui Euroopa Liit, vastupidi vastupidi, daamid ja härrad, kui Euroopast ei saa täisväärtuslik äh, mängur äh, maailma areenil, siis saavad meist üksikud mängukannid teiste jõudude jaoks, seda ütles äh, ilmselt ka Michael Hazeltine hiljuti, muuseas just nimelt britt, ühes intervjuus, et Brexit on ilmselt kõige suurem suveräänsuse kadu brittide jaoks ja ma arvan, daamid ja härrad, et tema prognoos on õige võtkem kontroll tagasi, take back control, seda kuuleb igal pool, see on jah, tugev jõuline loosung, aga ma ütlen teile, natsionalistid ei lunasta seda, kui üldse keegi, siis ainult äh, saame meie üheskoos sellest lausest teha tegelikkuse. kui me asju ei tee liiga lihtsaks, kui me ei äh, pane vastutust Brüsseli õlgadele, vaid seda vastutust üheskoos kanname, kui me äh, siseturgu toetame ja kaitseme ja toetame neid, kes on viimastel aastatel üleilmastumise äh, negatiivseid külgi kõige rohkem tundnud, kui me oma novaatorlust ja loovust toetame nii, et Euroopa oleks ise muutuste looja, mitte nende pos-, nende all passiivselt kannataja. ainult nii saame me populistidelt võtta taime lava ja öelda, et me ei kaota Euroopas suveräänsust, vastupidi, eh, just nimelt üheskoos saame me jõudu ja kaalu selles muutuvas maailmas juurde. kriis, daamid ja härrad, annavad meile võima-, annab meile võimaluse Euroopat eh, ka näha nii, nagu see tegelikult on. ilma illusioonideta, ilma liigse optimismita, kogu tema tugevuste ja nõrkustega ja see kriis äh, sunnib meid vastama ka küsimusele, et millist Euroopat me tahame ja kui palju Euroopa ühtsust me tahame. Euroopa Komisjoni valge raamat joonistas välja äh, võimalikud variandid, see ei ole lahendus, kuid üks on minu jaoks selge. Äh, igavene eneseblokaad Euroopa Liidus, see on ilmselt kõige halvem lahendus kui me üheskoos tahame edasi liikuda, siis äh, ei saa äh, kõik, äh, saada kõike, mida nad tahavad, selleks on meie probleemid liiga keerulised ja meie ootused liiga erinevad. jah, me tahame tugevat Euroopat ja rohkem euroopalikke lahendusi, aga me peame jätma ruumi ka nende liikmesriikide jaoks, kes ei taha edasist integratsiooniprotsessi või ei äh, saa sellega kaasas käia. jah, me tahame solidaarsed olla nende riikidega, kes kannatavad finants- ja majanduskriisi all, kes peavad väga rasked reformid läbi viima, aga Euroopa solidaarsus saab äh, siseriiklikke jõupingutusi ainult äh, toetada, mitte neid asendada. jah, me tahame inimesi aidata, kes põgenevad sõdade ja tagakiusamise eest. aga kuivõrd meie ühtsed võimalused on ka piiratud, peame me üheskoos otsustama, kuidas ja kui palju peab vastutust kandma Äh, kes jah, me tahame Euroopat hoida koos, äh, aga me teame ka, et Euroopa on suurem kui Euroopa Liit ja ilma meie naabrite kaasa äh, võtmiseta idas ja läänes ei ole meie mandril võimalik püsiv rahu. ma tean küll, daamid ja härrad, et ükski nendest probleemidest ei ole lihtne ja kindlasti ei tohi me inimese mure, inimeste muresid ignoreerida, ka need, kes Euroopa üles ehitasid, nendel olid kindlasti palju suuremad probleemid. Nemad asendasid tapalava ümarlauaga, vastasseisu huvide rahumeelse lepitamisega. Nad olid targad ja näitasid üles mõistlikkust ja tänane maailm maailm, mis on täis teadmatust, ei äh, luba seda, et me oleksime vähem targad kui meie eelkindlad. Need küsimused, mis tuleb lahendada, on selged, need on kõigile näha, meil on puudu aga praegu julgusest ja teinekord äh, valmisolekust neid probleeme Euroopa tasandil lahendada ja seda tuleb muuta, daamid ja härrad huvide tasakaalu juurde kuuluvad ka riiud. me riidleme Euroopas ja minu meelest ei tähenda seda sugugi, ei tähenda see sugugi seda, et Euroopa Liit oleks aegunud, ka mina olen kahekümne viie aasta jooksul Euroopa poliitikas äh, pidevalt äh, riielnud ja väidelnud ja mõnega ka teist siin saalis. aga kui me Euroopas äh, riidleme, siis me teeme seda väga selge normatiivse vundamendi äh, alusel. väga paljud küsimused on komplitseeritud, kuid see ei tohiks hägustada meie pilti kõige äh, olulisema osas. vabadus ja demokraatia, õigusriik ja inimõigused ei, äh, ei kuulu arutelule nii on see kirjutatud artiklis kaks meie lepingus ja selle eest peavad lähtuma kõik liikmesriigid. see on Euroopa öö, äh, olemus ja see on see, mille pärast võib-olla väga paljud Euroopas, maailmas meid kadestavad. kui me tahame olla inimõiguste ja õigusriigi majakas maailmas, siis ei tohi tohiks meile olla ükskõik see, kui keegi üritab seda Euroopa alust lammutada. ja seega me ei tohi Euroopas vaikida, kui kodanikuühiskonnalt, isegi teaduselt, nagu praegu Central European University'l Budapestilt hing kinni nööritakse aga väga palju räägitakse ikka ja jälle, aga ka minu kodumaa rollist. mõned nõuavad Saksamaalt äh, rohkemat, suuremat juhi, juhi rolli Euroopas, teised hoiatavad Saksa dominantsi eest ja meie kõige olulisema liitlase uuesti valit- ähm,, äsja valitud president ütles hiljuti, et Euroopa Liit pole mitte midagi muud kui äh, Eh, Saksamaa eh, viis saada oma huvid tagatud, minu meelest on see arusaamatus, Euroopa tugevus eh, ei ole mitte ühele liikmesriigile üles ehitatud, vaid kõigil ühisele vastutusele ja loomulikult Saksamaa suurima ja rahvaarvult suurima riigina peab oma vastutust kandma, aga ka meie võimalustel on piirid. ja ka meie ei unusta seda, et ka teistel võib olla Euroopas õigus kui me vaidleme lahenduste üle. me teame, et äh, mis me Euroopale, milles me euroopalikule tänu, Euroopale tänulikud peame olema ja ühendatud Euroopa on kõige õnnestunud vastum olnud seni meie ajalugu arvestades ja meie geograafiat arvestanud, nii meie jaoks kui ka meie naabrite jaoks ja me tunneme, et äh, tugev Euroopa ei ole mitte ainult äh, meie huvides, vaid see on osa meie identiteedist. ja seega teadke, meie, eurooplased taha-, meie, sakslased tahame Euroopa Liitu hoida koos, me tahame üheskoos üles, ehitada üles Euroopa tulevik oma partneritega, olgu nad väikesed või suured, ehm, teha seda nendega samade õiguste ja samade kohustuste alusel. aga lisaks kõikidele nendele põhjustele on veel midagi, mis on võib-olla veelgi olulisem mitte küll kõigi jaoks, kuid äh, enamus inimeste jaoks Saksamaal on Euroopa südameasi. ja sellepärast rääkisin ma teile oma loo Euroopast. ja sellepärast on viimastel nädalal väga paljud inimesed, eriti noored inimesed, mulle Saksamaal oma loo Euroopast rääkinud. noored inimesed, ma kuulsin nendelt, nendel on kõrini sellest, et Euroopast räägivad ainult need, kes Euroopa maha teevad Nad ei taha, et nendelt võetakse nende lootus ja nende äh, tulevik, et selle röövivad populistid või et äh, see kaob letargia pärast ja sellepärast ongi nad tänavatele läinud ja näidanud, et Euroopa pulss ei löö et Euroopa pulss lööb äh, pea kõikidel, kõikides Euroopa pealinnades, tänavatel ja väljakutel. isegi kui meie minu põlvkonnas neid asju niimoodi ei nimeta, on väga paljude meie laste ja lastelaste jaoks Euroopa ammu juba teiseks isamaaks saanud. Need noored inimesed teavad juba ammu, et ei, selles ei ole mitte mingisugust vasturäägitavust, et võib äh, armastada oma kodumaad ja olla samal ajal eurooplane ja minu meelest on see õige. ja lõpetuseks. eelmisel aastal käisin ma oma perega Wroclawis. ma tahtsin külastada oma ema sünnilinna. seda linna tundsin ma peaasjalikult tema tumedatest mälestustest. ta rääkis mulle eh, sõjast ja laostumisest, põgenemisest, läände ema, äh, tädi ja õega koos seitsme naisega kokku. vallandatud natsionalism, natsionalism ja tema ta, ja selle tagajärjed varjutasid tema noort elu ja seega ka minu öö, äh, pilti sellest linnast. aga eelmisel aastal, aastal kaks tuhat kuusteist, jõudsime hoopis teistsugusesse linna. linna, mis säras Euroopa kultuuripealinnana, kus toimusid elavad ja targad arutelud äh, muusikatänavatel ja platsidel. Äh, noored inimesed Vilniusest, Wuppertalist ja Veroonast äh, pidutsesid üheskoos Euroopa üle seal ei olnud tunda mitte mingisugust karti-, kartlikkust, seal elas Euroopa tuleviku unelm edasi, austatud parlamendisaadikud, ja nüüd on meie kätes teha nii, et see Euroopa unelm ei vaibu, et seda ei röövita ka järgnevalt põlvkonnalt. see on see sõnum, mille ma toon kaasa oma kodumaalt. jah, me tahame Euroopat, me tahame üles ehitada parema Euroopa ja me tahame olla euroopalik Saksamaa. ma tahaksin tänada kogu südamest äh, Saksamaa Liiduvabariigi presidenti selle eest, et ta võttis vastu parlamendi kutse ja esines siin kõnega, mis kindlasti annab ainest ka meie aruteludeks siin kojas järgnevatel nädalatel samuti meie Euroopat kindlasti muudetakse, aga ma usun, et see positiivne sõnum, usaldussõnum presidendi poolt äh, on miski, millega peame me arvestama. veel kord suur aitäh selle eest, et meie küllakutse vastu võtsite!